ALDE fraktsioon on esitanud taotluse Cornelius Panela nimetamiseks eh, delegatsiooni liikmeks, mis tegeleb USA suhetega. kas keegi soovib seda kommenteerida? kui mitte, siis oleme selle ametisse nimetamise kinnitanud. samuti tahaksin teile teada anda, et vastavalt kodukorra reeglile viis kolm juriidiliste küsimuste komisjon kahekümne teise märtsi koosolekul arutas härra Gripi ja härra Kozlovski immuniteedi küsimust ja nemad pakuvad välja tegelikult äh, nende kahe mandaadi mm, ülekinnitamist. ja sellega on need siis nii-öelda valideeritud kaasotsustus kolmapäeval nõukogu president ja